kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun võtke istet. alustagem oma istungit ja kolmekümne sekundi pärast alustame tööd. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia istung mis peatati kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat üksteist, on nüüd jätkumas. härra Stevenson, teil on protseduuriline küsimus Iraani osas. kolleeg Stevenson, palun. suur tänu, äh, härra president uudis täna hommikul selle kohta, et Ameerika valitsus on avastanud iraanlaste salaplaani mõrvata Saudi Araabia suursaadik Washington DC-s ja lisaks sellele uudis, et veel kolmsada vangi on äh, pandud äh, Eh, hukkamiste nimekirja, kes peatselt hukatakse ja tegemist on nende inimeste puhul Teheranis ülestõusmistel arreteeritud meeleavaldajatega, peaasjalikult on tegemist tudengitega, on siis nimelt eh, silmitsi massihukkamisega, see on eh, tohutult kahetsusväärne, et meie koda, meie fraktsiooni esimeeste konverents on otsustanud Teherani kahe-kolme nädala pärast saata oma delegatsiooni Iraan on minu meelest äh, andnud viimase piisa karikasse, et äh, neid üldse peaks niimoodi kuidagi toetama taoliste delegatsioonidega, see on tõesti vale samm ja fraktsiooni esimeeste konverents peaks oma seisukoha üle vaatama uh,. suur tänu! teie märkus võetakse arvesse härra, härra Salato, palun, teil on sõna. härra president, selle valguses, mis hetk tagasi öeldi, arvestades, et mina olen ühtlasi Teherani mineva delegatsiooni liige, tahaksin ma öelda, et mina ja minu Itaalia kolleegid on äh, täiesti vastu sellele delegatsiooni visiidile ja ma paluksin, et parlamendi juhatus, kes selle reisi on heaks kiitnud, mõtleks ümber, sellepärast et muidu me lihtsalt äh, teeme reklaami Teherani valitsusele. suur tänu, kallid kolleegid. Äh, me võtame arvesse, härra Sadatuga, teie seisukoha nüüd, kallid kolleegid,